jätkame hääletust. ja kõigepealt äh, resolutsioon, mis puudutab Pakistani pühadusteod, teotust käsitlevaid seadusi, meil on kuue fra-, äh, fraktsiooni esimene ettepanek, ettepanek, äh, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd jätkame resolutsiooniga, mis puudutab Šešeli äh, juhtumit, seitsme fraktsiooni ühine ettepanek, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd jätkame resolutsiooniga, mis puudutab äh, Iraagi naiste röövimist ja väärkohtlemist. Äh, kuue fraktsiooni ühine ettepanek, kõigepealt kuues paragrahv, äh, kuues osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viies osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kuues osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. viies muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgse teksti põhjenduspunkt H, kes on, äh, hääletamine on alanud, kas kõik on äh, hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. resolutsioon muudetud kujul tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd äh, tegemist on äh, komisjoni delegeeritud määrusega, mis puudutab osamaksude, osamaksete tasumise süsteemi, äh, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algusetapi halduskulusid, ma arvan, et kõik on selge, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja jätkame nüüd resolutsiooni, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika käivitamist äh, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. seitsme fraktsiooni ühine ettepanek, äh, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd jätkame resolutsiooniga, mis puudutab komisjoni mõju hindamise suuniseid. ühine viie fraktsiooni resolutsiooni ettepanek, kõigepealt muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. Ehm, teine para-, lõike kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu? kes jääb erapooletuks, vastu võetud, kes, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb, kontrollime, äh, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, äh, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. mulle öeldi, et äh, üheteistkümnenda lõike kohta on äh, saadik Delitškal suuline muudatusettepanek. ja mul on suuline muudatusettepanek, mille ma tahtsin teha, see on äh, väike muudatusettepanek, ALDE äh, fraktsioon teeb selle ja neli fraktsiooni on äh, seda toetanud. härra Piper ja minu kolleegide algatusel tahaksin juhtida tähelepanu lõikele üksteist, kus täna praegusel kujul teeme me ettepaneku et ähm, parlamendi ettepanekud ei tohi komisjoni poolt vastu võtta, välja arvatud, kui teil on positiivne arvamus ja ma arvan, et me ei saa komisjonile peale suruda väidet, mis ähm, annaks sõltumatule mõjuhinnangu nõukogule hinnata seda, mis on positiivne ja mis on negatiivne, seetõttu minu ettepanek on jätka, jätta tekst praegusele kujule, ehk siis äh, ettepanekud ei tohiks komisjoni poolt olla vastu võetud, välja arvatud juhul, kui nendega kaasneb arvamus, millele on heakskiidu andnud mõjuhinnangu nõukogu. suur aitäh, kas on vastuväiteid, kui ei ole, siis hääletame selle üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatud. lõige seitseteist, algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. lõik kakskümmend, algtekst, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt kes on vastu? erapooletud? kontrollime, muudatusettepanek seitse. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja jätkame nüüd äh, resolutsiooniga, mis puudutab ÜRO laste, lapse õiguste konventsiooni kahekümne viiendat aastapäeva. meil on seitsme fraktsiooni ühine resolutsiooni ettepanek, äh, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus alanud. Äh, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, lõik kümme, originaaltekst kahes osas, esimene osa hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks, vastu võetud. üheksas muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kümme, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut neli, hääletus on alanud Äh, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. lõik üheksateist, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks vastu võetud. lõik kakskümmend üks, algtekst äh, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud vastu võetud. Mm, lõik kakskümmend kaks, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kuus, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Mm, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt F kahes osas, esimene osa, kes, originaaltekst, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks? kontrollime muudatusettepanekut kuus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks mul on väga kahju, väga paljud jäävad erapooletuks, ma ei saa aru äh, ja seetõttu kontrollime elektrooniliselt hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt Q, algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja nüüd jät-, jätkame digitaalse ühtse turu hääletusega. meil on kahe fraktsiooni ühisettepanek, ettepanek seitse, kes on poolt, vastu. Äh, palun veel kord, kes on poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek viis, äh, kuuskümmend seitse, äh, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, kontrollime ka seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend viis imeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist imeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, ettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, kümme äh, esialgne tekst kahes osas. hea küll, kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud, aga tulemus oli tegelikult selge. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 palun veel kord, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, kaheksakümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud äh, kolmteist esialgne tekst, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. Äh, neliteist kahes osas, esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. proua Gebhard, palun. kõnelejal puutub mikrofon ja lugupeetud president, ma väga vabandan, aga meie nimekirjas äh, on üks viga, meie tahtsime siin poolt hääletada ja mitte tagasi lükata, loomulikult me oleme selle poolt, et puuetega inimestel oleks võimalikult head tingimused. suur aitäh, kallis kolleeg Gebhard teile. Äh, üheksateist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja proua Gebhardt, see aitas suuresti kaasa, vastu võetud. ja nüüd seitsekümmend kaks. kes on poolt? vastu? kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, muudatusettepanek, kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime seda. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud? vastu võetud. Äh, kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? Äh, palun andke selgema käega märku, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt. vastu erapooletut, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, neli äh, vastu, äh, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus. Äh, kontrollime siis muudatusettepanekut nelikümmend viis, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud erapooletud on vastu võetud. Äh, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, ettepanek viiskümmend üks poolt, vastu. kontrollime seda. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt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 kontrollime ähm, viiskümmend seitset, äh, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja äh, vastu võetud, ma nägin seda ju, äh, viiskümmend kaheksa hääletamine on alanud. kes on poolt? kes on vastu? ja nüüd ma ei näe mitte midagi, kes on poolt, teeme veel kord. kes on vastu? erapooletud. ja tundub, et sama jõudude vahekord on siin, aga kontrollime selle siiski üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud eh, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend viis, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud ja ma vaatasin valesti. ja nüüd resolutsioon tervikuna nimelise hääletusena, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd me jõuame viimase resolutsiooni juurde, mis puudutab laste alatoitumust arengumaades Äh, muudatusettepanek üks, äh, lõige kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, number kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli, kes on poolt kes on vastu, ei siiski, vabandust, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud. Äh, lõige kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, ettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna nimelise hääletusena. hääletus on alanud palun jätke oma hääletuskaardid masinasse seni kauaks, kuni hääletus on täiesti lõppenud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. ma tahaksin kõikide, kõiki paluda, et saalist Äh, lahkuksite, kui te soovite siit nüüd lahkuda või äh, vestelda omavahel. Äh, need, kes soovivad hääletuse selgitusi kuulama jääda, peaksid kiiresti oma kohtadele asuma. kallid kolleegid, eilse koosoleku protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad, kas see, selle kohta on vastuväiteid? Äh, tundub, et ei ole. ja nüüd jõuame hääletuste selgituste juurde.